esimene hääletus, nimeline hääletus, ma vabandan, äh, proua Žeminas. tänan, äh, president. ma tahtsin kasutada seda võimalust, et äh, kohal oleks täiskogu, eh, meenutada, et täna on eh, terrorismi ohvrite Euroopa päev, üheteistkümnes märts, kui me meenutame neid kohutavaid terroristlikke rünnakuid Madridis. ma tahtsin lühidalt öelda, et terroristid tapavad mõningaid, et et tekitada hirmu meis kõikides ja ükskõik, kes meist võib saada kunagi terrorismi ohvriks. For suur tänu selle olulise sõnumi eest, härra Forenza, kas teil on protseduuriline küsimus? Have... härra Forenza, vabandust, proua Forenza. tänan, president. meil on äh, eeskirjad rassistliku käitumise vastu, selle parlamendi liige kirjeldas äh, romasid äh, ühes suuremas teleprogrammis suure vaatajaskonna ees kirjeldas äh, neid rassistlikke sõnu kasutades. ma tahaksin üles kutsuda härra Bonanno hea äh, käitumise hukkamõistmisele, kes kasutas sellist vastuvaetamatut keelepruuki Could, could, could I please could I clarify for the house? ma tahaksin selgitada kojale. juhataja, ma tahaksin selgitada kojale. olgu, härra Kolnis palun istuge oma kohale tagasi, mul on midagi teile öelda ja võib-olla te kuulaksite mind ära austusega. ma tahaksin proua Žemenesi viimasele kommentaarile, et president on selle kohta juba avalduse teinud. tal ei ole väljaspool seda koda äh, volitusi selleks, see on selge, tänan, et te selle küsimuse tõstatasite, kolleegid, võime asuda nüüd hääletama härra Valesa raport teatavates kolmandates riikides pärit impordi ühised eeskirjad härra Kolnis. ma palun teid kuulata hetke ma pöördun meie talituste poole, et nad täpsustaksid teiega täpselt seda, kas see oli protseduuriline küsimus või mitte. ma jätkan hääletust, kuni mul pole täit selgust selles küsimuses. palun suhtuge austusega äh, koja liikmetesse. tänan. ja nüüd alustame hääletusega. nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes, kolleegid. vastu võetud, tänan. järgmine, Duda raport, stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Montenegro Vabariigiga, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. veel üks Duda raport Euroopa Liidu tariifikvoodid kvaliteetsete sealiha, äh, sealiha ja nende töötusjääkidega. nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud järgmisena samuti härra Duda raport Türgist pärinevate põllumajandustoodete liitu importimine, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud, läheme edasi, veel üks härra Duda raport mis puudutab põllumajandustooteid, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. Läheme edasi, Mato soovitus Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamise kohta, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. järgmisena raport proua Regnerilt, parlamendiliikme puutumatuse äravõtmine käte tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Läheme edasi, Duda raport, veel üks äh, puutumatuse raport, kes on poolt, käsi tõsta, vastu erapooletud, vastu võetud. Fernandese raport, kolleegid. Eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve üldsuunised, esimene muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud muudatus kaheksa käte tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud. järgmisena muudatus üheksa, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud, muudatus kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ma arvan, et tulemus oli üsna selge, muudatus üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kaksteist poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuusteist, nimeline hääletus, hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitseteist nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist nimeline hääletus, hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus neli, käte tõstmine, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu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 hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakskümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, kolmkümmend nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd panen lõpphääletusele resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes ja see, kolleegid, on vastu võetud. Läheme edasi nüüd Pirinski raport. õnnitlused raportöörile Euroopa Liidu finantshuvide kaitset. muudatus kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollin seda elektrooniliselt, hääletus algab, muudatusettepanek kolm. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatus viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud. soovin seda kontrollida, muudatusettepanek üks, hääletus algab. muudatusettepanek üks, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud, muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, kes on poolt mulle tundus, et tulemus oli selge, aga kui te nõuete kontrollimist, siis kontrollime muudatusettepanekut kaks. hääletus algab muudatusettepanek kaks, kolleegid. tagasi lükatud kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige viiskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud kontrollime seda, palun. lõige viiskümmend neli, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. nimeline hääletus muudatusettepanek kaksteist, hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus kolmteist, nimeline hääletus, hääletus algab. muud- äh,, hääletus lõppes, muudatusettepaneku kolmteist üle. tagasi lükatud, muudatus neliteist, nimeline hääletus, hääletus algab hääletus lõppes. tagasi lükatud lõpphääletus, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algab. kolleegid, läheme edasi. ma vabandan, ma ähm, äh, torman endast ettepoole, kiirustan, hääletus lõppes vastu võetud äh, märkimisväärse pooltähäältega ja läheme edasi Montenegro kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eduaruanne ja alustame esimesest muudatusettepanekust käte tõstmisega, kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud? kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. ma soovin seda kontrollida, teist osa, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud seitse, kes on poolt? ma vabandan, kolleegid, see langeb ära, kuna me kiitsime heaks neljanda muudatusettepaneku, edasi nüüd kolm, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud? kaks, kes on poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime teist muudatusettepanekut, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lõpphääletus, resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. tänan, kolleegid. järgmisena hääletame endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eduaruannet väliskomisjonilt, lõige üks, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud muudatus kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üks, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lõige kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu kontrollime üheksandat lõiget, hääletus algab, lõige üheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud? muudatus kolm, kes on poolt? vastu? erapooletu, tagasi lükatud, muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatus viis, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, põhjenduspunkt D, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõpphääletus resolutsiooni üle, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. tänan teid. Läheme edasi järgmise aruande juurde. Serbia kahekümne neljateistkümnenda aasta eduaruanne. alustame muudatusettepanekust kaks, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, muudatus üks, poolt, vastu, erapooletu, kontrollin esimest muudatusettepanekut, kolleegid, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud, muudatus neli, nimeline hääletus, hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatus kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime kolmandat muudatusettepanekut, hääletus algab. hääletus lõppes vastu võetud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige kolmkümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus resolutsiooni üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi nüüd hääletusega Kosovo üle, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt. ma vabandan, kolleegid, kas te palusite kontrolli? okei okay,, muudatusettepanek üheksa, hääletus on alanud. muudatusettepanek üheksa, hääletus algas, hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatus neli, kes on poolt? ma vabandan. proua president, andsite selle viimase hääletuse äh, tulemusest vale arvu, muudatusettepanek üheksa. minu hääletusnimekirjas ei ole seda, et see on tagasi võetud täpsustuseks, muudatusettepanek üheksa võeti tagasi, kuid hiljem viidi uuesti sisse, me oleme seda hääletanud ja see on tagasi lükatud. seega muudatusettepanek neli, kas me oleme selle hääletuse läbi teinud ja kätetõusmisega, kes poolt, pooldab neljandat? vastu? erapooletu? vastu võetud, muudatus viis, poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatus üks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lõpphääletus käte tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. tänan kolleegid, läheme nüüd Rosati raporti juurde, alustame muudatusettepanekust kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. resolutsiooni lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud, tänan teid. Report... ja järgmine raport. raportöör ähm, Gutierrez Prieto, esimene äh, artikkel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, üks, nimeline hääletamine. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud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 erapooletud. kontrollin üle. kakskümmend neli, panen hääletamisele. hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üheksa, kolmes osas, esimene osa, nimeline hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? sulgen hääletamise. vastu võetud teine osa, jälle nimeline hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja väga napilt tagasi lükatud, kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli, kahes osas esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Nel-, kuues muudatusettepanek, nimeline hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. E, muudatusettepanek kaks, hääletamine nimeline on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, kontrollin selle üle. teine osa siis viiekümnendas, hääletamine on alanud, lõppenud tagasi lükatud. viiskümmend neli kahes osas, kõneleja vabane, vabandab viiskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kes on teise poole poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksa on tagasi võetud, edasi viiskümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend viis kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletamine. hääletamine on alanud. nüüd on hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kolmas muudatusettepanek nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu vastu võetud. seitsekümmend üks kahes osas. esimene, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli, kes on poolt, kes on vastu erapooletu, vastu võetud seitsekümmend. kui te uuesti tahate üle kontrollida, siis hääletamine on alanud, seitsekümmend neli. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend viis, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime teise osa üle, seitsmekümne viiendas hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. neljas, nimeline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viies, nimeline hääletamine on alanud kas kõik on lõpp, hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, üheksas muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. N nimeline hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud seitse, nimeline hääletus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja lõpetuseks nimeline hääletamine, lõpphääletus. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, aitäh, kolleegid edasi. Belš, raport Euroopa kaks tuhat viisteist poolaasta, seitseteist kahes osas, esimene, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletamine on alanud. nii, nimeline hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nimeline hääletamine kogu resolutsiooni osas. We now close the vote. hääletus on sellega lõppenud. And that has been adopted, thank you. heaks kiidetud aitäh, nüüd äh, lähme edasi ja järgmine hääletus puudutab laste seksuaalse ahistamise vastast võitlust internetis, viisteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. lõige kaheksateist, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, põhjenduspunkt L poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud põhjendus kü-, M esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is now closed hääletus on lõppenud heaks kiidetud, suur aitäh kolleegidele! kallid kolleegid, palun lahkuge ruumist vaikuses, sellepärast et me lähme edasi hääletusselgituste juurde. härra Kolnis, mulle selgitati teie tõstatatud küsimust ja kuigi see ei käi otseselt kodukorra reeglite sisse, siis siiski annan teile praegu sõna, härra Kolnis, palun, teil on sõna. Madame la, Madame la president proua president, ma ütlen, et te andsite sõna teistele kodukorraalastes küsimustes ja nad võtsid sõna teemadel, mil ei olnud mitte mingit, midagi pistmist kodukorraga ega tänahommikuste teemadega ja muuhulgas võeti sõna ka selleks, et panna siin küsimuse alla üleüldsegi üks meie parlamendisaadik ja mina omalt poolt aga ütlesin väga selgelt, millisest kodukorra artiklist mina räägin ja minule sõna ei antud. nüüd äh, tulgem siis faktide juurde tagasi. Strasbourgis mina ja minu assistendid ja terve minu meeskond üllatusega äh, ne-, nägime siis Strasbourgis, et härra Schulz on äh, kahelnud Prantsuse valimiste tulemustes ja põhimõtteliselt äh, plaanitakse meile nüüd esitada süüdistus enne seda, kui üleüldsegi kõik ametlikud sammud on selleks astutud. ja tegelikult ei olnud ta valmis isegi meid ära kuulama, enne kui ta need süüdistused avalikult esitas. me räägime siin lisast üksteist, mis puudutab sisejuurdlust, ta rikkus konfidentsiaalsuse põhimõtet ta rikkus ka sellest lisas artiklit viis ja lõppkokkuvõttes oli tal ka teavitamiskohutus, ta rikkus artiklit kaks lõiget kolm ja on näidanud diskrimineerivat suhtumist üles meie suhtes sellepärast, et kui me räägime siin assistentidest ja poliitilistest kohustustest, siis tegelikult tuleks panna siin ju, uurimise alla terve Euroopa Parlamendi saadik, alustades tema sõpradest sotsialistidest. ja nüüd tegelikult oleme meie ise avastanud, et tema enda ümber on üheksa assistenti, kes tegelikult täidavad hoopiski poliitilisi kohus-, kohustusi, nii et täiesti uskumatu, et nii erapoolikult on käitunud Euroopa Parlamendi president